osas ei ole. sellega on need nimetamised ka kinnitatud. kirjalik deklaratsioon number kakskümmend üheksa murd kaks tuhat kümme, mille on esitanud Tiziana Moti ja Anna Zaborska, mis puudutab äh, süsteemi loomist, äh, mis tegeleb kiirreageerimisega äh, pedofiilide tegevuse vastu võitlemiseks ja, ja laste seksuaalse kuritarvitamise vastu võitlemiseks on ähm, saanud suure osa parlamendiliikmete toetuse ja seetõttu vastavalt artiklile sada kakskümmend kolm Euroopa Parlamendi kodukorrast ähm, vastav deklaratsioon avaldatakse ka koos kõikide allkirjastajate äh, nimedega äh, meie protokollis.